Pan Przewodniczący! E, otwieram posiedzenie. daamid ja härrad, lubage mul avada debatt. esimene punkt meie päevakorras on ühisdebatt Euroopa välisteenistuse teemadel. meil on raportit proualt äh, Kressla ja härra Trevellinilt, mis puudutab Euroopa Ühenduste eelarve, üldeelarve suhtes kohaldatava finantsmääruse muutmist seoses Euroopa välisteenistusega. meil on ka härra Bernard Rapka e-, raport, mis puudutab Euroopa Ühenduste ametnike personali eeskirjade ja ühenduste muude teenistujate teenistustingimuste muutmist ja ka on meil raport härradelt Gualteri ja Surjan, mis puudutab äh, paranduseelarvet, teine jagu Euroopa Ülemkogu ja Nõukogu, kolmas jagu komisjon, kümnes jagu Euroopa Välisteenistus. Äh, äh, kallis äh, äh, komisjoni asepresident äh, volinik Levandovski, kõrge esindaja, äh, kallid nõukogu esindajad, kes on alles saabumas, äh, kes, sest et on kinni liiklusummikus, paari minuti pärast on nad ka kohal, kallid kolleegid, daamid ja härrad, meil on ühele poole saamas äh, huvitava seadusandliku ja institutsioonide vahelise seikluse äh, kvadriloog. me oleme loomas äh, ambitsioonikat, vastutusvõimelist ja tulevikku vaatavat äh, Euroopa välisteenistust. Need seadusandlikud tekstid, mis meie ees on, mis muudavad personali eeskirju, finantseeskmäärust ning eelarvet, mida me arutame täna ja mille osas me hääletame homme, aga need on siiski öö, suurepärane, suure läbirääkimiste tulemus. suurte läbirääkimiste tulemus institutsioonide vahel, me oleme ühinenud oma eesmärgis selles osas, kuidas organiseerida öö, Euroopa häält, nii et see oleks kuulda ja et see oleks austatud maailma Iraanil. meie Euroopa Parlamendina oleme võtnud oma kohustusi väga tõsiselt ja olime veendunud, et äh, välistegevustes nagu teistes valdkondades peab äh, esikohal olema ühenduse huvi ja ühenduse meetod. nii et ootame väga tänast debatti lõppdebatina ja sellest enam äkki vaatame tulevikku, äh, kui esimesel detsembril kaks tuhat kümme Euroopa välisteenistus alustab. see on ainult üks aasta pärast Lissaboni lepingu jõustumist. alustame oma raportööridest ja esimesena annan sõna proua Gressler. Lady Ashton herr vizepräsident efovi herr kommissar lewandowski! austatud äh, härra äh, president äh, lugupeetud volinikud lugupeetud komisjoni asepresidendid austatud daamid ja härrad! ma soovin tööd alustavale välisteenistusele kõigiti edu.